Voilà, bonjour à tous, la séance est reprise. lugupeetud president, jätkame oma istungjärguga. eilse istungjärgu protokoll on äh, teile kättesaadav, kas kellelgi on selle kohta midagi lisada? sellisel juhul oleme